Ähm, tänase tööpäeva. mul on üks teadaanne. Poola ametivõimud äh, on palunud, et äh, härra Robert Ivaskievitši parlamentaarne immuniteet äh, võetakse ära seoses haldusrikkumise alase menetlusega. vastavalt ähm, meie kodukorrale edastatakse see palve siis